ainult siis saame me äh, garanteerida selle süsteemi turvalisust oma kodanikele, garanteerida seda, et inimesed saaksid vabalt riiki liikuda. aitäh ja aitäh suurepärase töö eest. Äh, sellega oleme selle debati lõpule jõudnud, hääletamine leiab homme aset. nüüd jätkame suulise küsimusega äh, volinikule spordi kohta, mis konkreetselt, mis puudutab ähm, sportlaste agente. ja meie ees on küsimuse autor, hariduskomisjoni esinaine proua Pakk. lugupeetud kolleegid, Euroopa Parlament juba kolleeg Ivo Pelleti mm, raportis äh, profijalgpalli kohta on rääkinud mängijate esindajatest tollal me ka algatasime vastava direktiivi koostamist. olukord on endiselt äh, ebaselge, sellepärast et äh, mängijad on äh, tegutsemas ülepiiriliselt ja seetõttu praegune seadusandlus ei taga selle valdkonna reguleerimist. ja mitteriiklike Äh, organisatsioonidena ei ole spordiliitudel võimalusi siin äh, olukorda, äh, olukorda selgust tuua. kahe tuhande üheksandal aastal komisjon tuli välja ka uurimusega, mis näitab ka, et mängijate esindajate puhul on näha ka kuritegelikku tegevust, mis on seotud näiteks ka rahapesuga loomulikult sellised ähm, nähtused äh, kahjustavad äh, sportliku tegevuse ähm, sidusust ja, ja ei tee head selle mainele. tulemustest võib muuhulgas järeldada, et äh, finantstehingud mängude, mängijate vahendamisel on tihtipeale mitte läbi näht-, nähtavad ning on samuti seotud kuritegevusega, see on aga eriti suureks ohuks just noortele mängijatele. noored mängijad võivad siin sattuda ärakasutamise ohvriteks, eriti puudutab see Aafrika riikidest äh, pärit noori mängijaid. näiteks äh, tuuakse Aafrika riikidest noored mängijad äh, ja kui nad siis vastavale jalgpalliklubile ikkagi ei kõlba, jäetakse nad ilma igasuguse hooleta ja neist saavad illegaalsed sisserändajad töötud seetõttu tuleb sellised juriidilised äh, lüngad äh, täita ja tuleb aidata spordiliitudel ähm, selgeid eeskirju luua, et toetada mängijaid ja ka mängijate esindajaid. eesmärgi, eesmärgiks peab olema ka see, et alaealiste mängijate ähm, vahendamisel tuleb välistada Äh, finantsstiimulite tekitamine just kuritegeliku, kuritegelike ringkondade jaoks. ma loodan, et täiskogu toetab ähm, seda äh, resolutsiooni ja et komisjon siin osas ka tegutsema saab. suur tänu. Doris, sa oled alati väga eeskujulik kõne ajast kinnipidaja, nüüd ma annaksin sõna volinik Vassiljule. president suur tänu, härra president, austatud parlamendisaadikud, kõigepealt lubage tänada proua Pakki selle suulise küsimuse esitamise eest kultuurikomisjoni nimel. ma olen täiesti teadlik, kui oluline on poliitiliselt see küsimus. ma tuletaksin meelde, et komisjon on tänaseks avalikustanud sõltumatu uuringu äh, tulemused, mis puudutas siis mängijate esindajaid. see on kõikehõlmav analüüs äh, antud teemas, me oleme näiteks saanud teada selle, et äh, umbes kuus tuhat äh, agenti või esindajat tegutseb liikmesriikides kõikidel spordialadel siis kokku kuid üheksakümmend viis protsenti nendest tegutsevad siis neljal alal, kergejõustik, jalgpall, korvpall ja rugby ning selles grupis on jalgpall eh, domineeriv. uuring on näidanud ka seda, et ainult väike arv liikmesriike on reguleerinud esindajate töö läbi seadusandluse, enamus riikides eh, jäädakse lootma üldsätetele tööhõive seadusandluses või lepinguõiguses on äh, mõningad rahvusvahelised spordiföderatsioonid võtnud vastu ka oma äh, äh, reglemendi esindajate osas, eriti just nimelt nendel aladel, millele ma viitasin, kergejõustik, korv, jalgpall ja rugby ja kuigi praegused era- ja avaliku sektori seadusandlus on teinekord konfliktis ja tekitavad õigusliku äh, tasakaalutust äh, on uuringu kohaselt siiski väga vähe takistusi äh, esindajate tööl äh, Euroopa Liidus. samas toob seesama uuring välja aga üsna mitu sellist kahtlase väärtusega sammu esindajate poolt, näiteks nagu salajaste komisjoni toetuste maksmine, noortemängijate ekspluateerimine ja nii edasi. Need probleemid tuleb lahendada selleks, et Äh, säiliks äh, spordivõistluste väärikus ja äh, õig-, õiglus. me oleme üritanud neid probleeme lahendada juba mõnda aega, sellepärast on üsna mitu juhtiva organisatsiooni võtnud vastu sätteid, et selleks, et kuidagi agentide tegevust koordineerida Äh, spordiassotsiatsioonide reglemendil on muidugi teatavad eelised. Äh, sanktsioonid on teinekord kõige parem viis, äh, kuidas turult eemal hoida südametuid agente, olgu see siis age-, agentide näol, klubide näol või mängijate näol, kuid nendel ei ole samas, nendel organisatsioonidel pädevust juurdlusi korraldada ja ja karistada asju, mida liikmesriigid peavad ju kuritegudeks, korruptsioon, rahapesu, äh, maksudest kõrvalehoidmine ning illegaalne immigratsioon. spordiliikumine üritab äh, abi saada Euroopa Liidu institutsioonidest, et vastu seista agentide poolt tekitatud raskustele. komisjonil on siin väga oluline roll mängida me saame kaasa aidata ühtsete printsiipide ja põhimõtete väljakujundamiseks, mille eest võivad siis kujuneda miinimumnõuded riikidele ja spordiassotsiatsioonidele üle terve Euroopa ja praegu me hindamegi seda, milline peaks olema Euroopa Liidu poolne tegutsemine, millisel tasandil tegutsemine on kõige sobivam, kaalume erinevaid variante, kuid lõpuks me peame otsustama, mida teha, kuid selleks on veel vaja kaalutlusi ja konsultatsioone. suur tänu teile! suur tänu, proua volinik! ja nüüd äh, saavad sõna fraktsioonide esindajad ja kõigepealt äh, saab äh, sõna härra Peelet, kes räägib Rahvapartei nimel. suur tänu, härra president, tere õhtust teile, proua volinik! võib-olla lubate mul viidata Lõuna-Aafrikas toimuvale jalgpalli maailmameistrivõistlusele, see näitab meile nüüd juba terve nädal, kui kaunis võib olla üks asi ja kui kauniks see võib ühe mandri ja riigi teha ja muidugi peame me kaitsma sellist ilusat mängu äh, kuri, kurjategelike jõudude eest, millest proua Pakka rääkis, me peame sellele väga jõuliselt vastu astuma. aga see uuring, millele te viitasite, äh, proua volinik, need tulemused on teada ja seal on sõna-sõnalt öeldud, et sport on järjest enam organiseeritud kuritegevuse mõju all. kahjuks on see tõesti nii, nagu te ütlesite, te rääkisite kaubitsemisest, inimkaubitsemisest, alaealistega kaubitsemisest, äh, igasugustest finantskuritegudest ja nii edasi ja spordiassotsiatsioonid, tõsi, ei, ei oma tegelikult ju pädevusi sellele tõhusalt vastu astuda. ja see tähendab seda, et Euroopa tasandil on vaja väga kiiresti vastavaid samme astuma. seadusandlikke sätteid on meil palju tänu lepingule ja erinevatele direktiividele, selleks et reageerida, teeksin paar ettepanekut, viitaksin paarile konkreetsele küsimusele. kõigepealt võiksime me rakendada väga selgeid kriteeriumeid kõikidele mm, sportlaste esindajatele. kõige parem oleks muidugi sisse tuua litsenseerimissüsteem, kus äh, mängijate agendid või siis esindajad oleks registrisse kantud, äh, spordiassotsiatsioonid võivad seda nõuda, kuid meie Euroopa Liiduna võime neil, neid selles aidata. Euroopa Liit näiteks võib, äh, võiks koordineerida tegutsemist liikmesriikide ametkondade vahel. teine meede mille võiks võtta kaalumisele, on äh, spordis äh, liikuvate rahade üle täieliku kontrolli omamine, minu meelest see ongi kurja juur. me ei tea, kuhu see raha läheb, kust ta tuleb ja see tähendab seda, et äh, inimesed võivad jätkuvalt kuritarvitada sporti ära selleks, et öö, oma ähmaseid tegusid ellu viia ja proua Pakk juba rääkis äh, sellest, et äh, tuleb äh, panna piir hüvitiste väljamaksmisele agentidele, kes kaubitsevad alla kaheksateistkümne aastaste mängijatega. komisjoni kätes on palju praegu ja komisjonil on võimalus algatusi teha mis kaasa jätaksid. proua volinik, nagu juba öeldi, kahe tuhande seitsmendal aastal võttis see parlament vastu väga suure hääleenamusega palve komisjonile võtta vastu otsuseid spordis leviva kurja, kuritegevuse vastase võitluse, võitluseks. palju ettepanekuid on juba tehtud, sellest ei piisa, aga samm edasi ikkagi ja meil on hea meel kuulda, et te kavatsete asju natukene kiirendada näiteks Euroopa Mängijate Esindajate Assotsiatsioon on seda ka nõudnud, me oleme nendega olnud ühenduses, nad tahavad seda. Nad tahavad, et Euroopa Liit äh, saaks lahti nendest äh, nii-öelda kaladest. ühesõnaga, seda kõike tuleb teha spordi nimel ja ka selle nimel, et spordil on ometi väga oluline sotsiaalne roll mängida. suur tänu, härra Peleti ja nüüd saab äh, sotsialistide nimel proua Hannipool üks minut. Thank you, chair aitäh, härra president. ilmselt oleme me õnnelikud, et me räägime sellest teemast just maailmakarika ajal, sest et äh, see sündmus näitab rohkem kui ükski teine spordisündmus, kuivõrd oluline on sport inimestele, kui paljud miljonid inimesed jalgpalli vaatavad ja kui palju kirge sellesse investeeritakse ja seetõttu ongi niivõrd oluline, et me kindlustame, et jalgpall ja ka teised spordialad on korralikult reguleeritud ja nüüd me lõpuks võtame ka need sammud, mille me oleme nii kaua arutanud äh, mängijate esindajate koha pealt ja kahjuks on, oleme me näinud väga tõsiseid asju toimumas, ärakasutamine, rahapesu äh,, alaealiste mängijate ärakasutamine, see on tõsi, need tõsised kuriteod äh, ja me peame siin võtma samme, millest me oleme rääkinud juba nii pikalt ja ei ole ju paremat aega selle tegemiseks kui praegu, kui äh, ilmselt kogu maailm öö, äh, vaatab jalgpalli. aitäh, Mary! nüüd konservatiivide reformistide nimel äh, proua McClarkin, üks minut. aitäh, härra president, toetan täielikult neid pingutusi, et need peamiselt jalgpalliagentide tegevus muutuks äh, läbipaistvamaks. Äh, me peaksime toetama erinevaid spordihaldusüksusi, et aidata neil seda just teha, me peame äh, siin äh, kaotame selle olukorra, kus äh, Äh, näiteks agent saab esindada nii mängijat kui klubi, kes tahab seda mängijat äh, endale. aga igasugune äh, initsiatiiv siin peaks tulema riiklikest spordiüksustest ja sellistest kohtadest nagu EFA, Euroopa Liit ei peaks sellist tüüpi probleemiga tegelema. me peaksime sekkuma ainult siis, kui spordialaliidud seda nõuavad kus me saame kindlalt äh, anda mingit lisaväärtust või selgust. aitäh! nüüd jätkame Proversiaga, kellele äh, antakse üks minut kõneaega kuue NGL fraktsiooni nimel. aitäh, härra president! mul on väga hea meel, et äh, selline küsimus tõusetus just maailmameistrivõistluste ajal. tegemist on tõesti murettekitava trendiga, mis puudutab eetikat ja öö, äh, öö, äh, sport peaks siiski jääma öö, äh, siiski puhtaks, liikmesriikide valitsused peavad äh, asju jälgima ja sikkuma, sekkuma seal, kus äh, käitutakse valesti. Äh, kui tekib selline spordiäri, kus sportlastest saab nagu kaup ja nende agendid on spekulandid, tohutud rahasummad liiguvad siin, alaealiste õigusi trambitakse jalge alla ja piiriüleseid äh, halbu äh, tegusid äh, soodustab raha liikumine, seda kahjuks toetab ka Euroopa Kohus. mõned spordialad nagu jalgpall on pöördunud Euroopa institutsioonide poole abi saamiseks, jah äh,, äh proua volinik, me peame sellega tegelema. suur aitäh, proua Veržia. nüüd äh, kõnelejad, kes kõnelevad enda nimel, esiteks härra Kelly üheks minutiks suur aitäh, härra president. umbes poolteist tundi tagasi eh, ütlesid daamid, et eh, veidi hilja on siin praegu arutada naiste asju. Eh, nüüd läheneme südaööle, räägime siin spordist, aga nüüd meil on vähemalt võimalus sellest siiski rääkida. enne Lissaboni lepingut meil sellist võimalust ei olnud, nüüd on ja suurepärane on, et nüüd me seda võimalust ka ära kasutame oluline on ka, et me räägime praegu noortest inimestest ja spordiagentide tegevusest. nagu ütles raportöör, oleme me näinud palju näiteid sellest, kuidas noored inimesed tahavad tulevikus saada suurteks staarideks, aga, ja siis äh, viidakse need eemale koolidest, oma perekondadest ja aasta pärast äh, visatakse nad jälle välja ja selline asi tundub juhtuvat enamikuga neist. nüüd on meil siin Euroopas võimalus eh, midagi selles osas ette võtta. meil on võimalus eh, sisse viia sanktsioone, et kaitsta noori inimesi selliste ärakasutamiste eest. ja me peame ka vaatama teraselt seda, mis toimub erinevate spordialade puhul erinevates riikides, vaatama neid tervikuna, et näha, mida oleks kõige parem teha spordi jaoks ja noorte inimeste jaoks üldiselt, aitäh! suur aitäh! nüüd annan sõna proua Poskotile. suur tänu, härra president. mängijate esindajate ametikoht on selline, mis äh, tegelikult ei allu praktiliselt mitte mingisugusele kontrollile. ja pidevalt äh, äh, nenditakse, et on probleeme, kuid Euroopa Liit ei tee mitte midagi, midagi tuleb ära teha me peame eelkõige just äh, tähelepanu pöörama alaealiste kaitsetusele eriti mis puudutab ka inimkaubandust, Euroopa Liit peab siin tegutsema. meil on vaja konkreetseid ettepanekuid, näiteks äh, alaealiste mängijate vahendamisel saadavate tasutuses tuleb tagada läbipaistvus. spordiliitudel ei ole olukord kontrolli all, konkreetsed meetmed on vaja selleks, et lõpetada sellised metsiku lääne tingimused. tegu on siin ülepiiriliste tegevustega, tegu on siin alaealiste mängijate kaitsega. suur tänu. kaks kõnelejat soovivad äh, sõna võtta vaba mikrofoni juures ja härra Matula kõigepealt suur tänu, härra president. proua volinik, ma tervitan kolleeg Peleti algatust, et seataks sisse ühtne süsteem, mis kaitseb mängijaid. meie soovime, et siin tekiks rohkem, vähem probleeme ja rikkumisi. oluline on see, et me tähelepanu pöörame mitte ainult jalgpallile, vaid ka teistele ähm, spordialadele. täna päeval on meil kuus tuhat mängijate esindajat ja nad esindavad äh, mitmeid erinevaid spordialasid. kuussada miljonit on äh, see aasta käive. keerulises olukorras on äärmiselt keeruline ka kõikidele ühte ühtlasi reegleid, ühtseid reegleid ähm, seada. ja seetõttu tuleb täpselt vaadata, kes on mille eest vastutav, suur tänu. suur tänu. on üks positiivne element sellel hilisõhtusel ähm, arutelul nimelt, et see ei toimu sugugi mitte maailmakarika mängude ajal. peatselt tulevad meil ka meistrivõistlused ähm, Euroopas, Poolas ja äh, üks neist toimub Poolas ja seetõttu on väga tervitav see, mis, mida äh, volinik ütles. nimelt, et tuleb vast-, äh, võidelda korruptsiooni vastu spordivaldkonnas me teame, et mängijate vahendamisel ähm, liiguvad väga suured summad ja me näeme, et spordiliidud on jäänud hätta järelevalvega. suur tänu. ja nüüd äh, arutelu lõpetuseks saab sõna proua volinik. kas te saate hakkama nelja minutiga? siis me lõpetame keskööl. Ähm, härra president, me oleme kõik vist nõus äh, sellega, et sport on väga oluline ja ma olen nõus äh, sellega, et äh, sport äh, võib olla suureks rõõmuallikaks meile kõigile. ma tänan teid teie panuste ja ettepanekute eest, ma kavatsen need tõsiselt kaalumisele võtta. Pole kõhklustki, et äh, mõned sammud Euroopa Liidu tasandilt äh, tuleb teha. spordiföderatsioonidel ei ole praegu pädevust äh, sekkuda mõningates kõige julmemates rikkumiste juhtumites. mõned nendest on piiriülesed, kuivõrd sport ka üleilmastub profession-, profispordi üleilmastumine tähendab seda, et väga raske on liikmesriigi tasandil võtta vastu süsteemilise iseloomuga lahendusi. Euroopa Liit võib mängida koordineerija rolli ja võib tagada selle, et ähm, esindajate küsimus lahendatakse harmoneeritult. võime näiteks ära kasutada Euroopa Liidu uusi pädevusi selleks, et harmoneerida äh, karistusseadustikku. väga paljud äh, spordiliikumise esindajad toetaksid meie toetust, kuid mida iganes me otsustame teha, kavatseme me kindlasti teha tihedalt koostööd spordiföderatsioonidega ja nagu te teate, on tulemas minu poolt ka spordialane teatis ja selles teatises kindlasti kaalutakse ka seda küsimust natukene detailsemalt ja oleks äh, praegu siin hakata ennetama äh, tulevaid arutelusid parlamendi ja spordiliikumise endaga ja seega ma loodan, äh, et tulevikus saame teha väga tihedat koostööd selle küsimuse edasiarendamiseks. suur tänu teile, suur tänu, proua volinik resolutsioon on välja pakutud selle arutelu lõpuks, aga nüüd on see arutelu siin täna lõppenud, hääletame neljapäeval, järgmine istung leiab juba aset homme, kui jätkub meie istung äh, kell üheksa, siis on homme kuueteistkümnes juuni, nagu te teate, kaksteist kolmkümmend lõpeb esimene istung ja kell kolm jätkub see kuni südaööni, päevakord on kõigile saadaval Euroopa Parlamendi veebileheküljel, suur tänu kannatajatele!